Dodds, Vicky Ford, Afsal Khan ja Andrew Lewer valiti alamkotta. võtab Euroopa Parlament teadmiseks, et nende mandaat on praegusel hetkel täitmata pärast üheksandat juunit kaks tuhat seitseteist vastavalt meie kodukorrale. Portugali valitsus esitas taotluse